teadaannete juurde ja siis ähm, arutame ka seda teemat äh, peagi. rahvapartei on palunud äh, seda, et Santiago de Excela äh, saaks Palestiina omavalitsuse delegatsiooni liikmeks proua Minimasoone asemel. kas keegi on selle vastu? tundub, et ei ole. sellega on ametisse